president. president. tere hommikust, kolleegid! meie istung on nüüd avatud ja päevakorra esimene punkt on nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Mahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses. arutelu avab proua Tšiot nõukogu nimel, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud Vahemerel on rändeolukord viimastel aastatel märkimisväärselt paranenud, kui vaadata saabunud inimeste arvu. kaheksateistkümnendal aastal umbes sada viiskümmend tuhat saabunut registreeriti meie Vahemere välispiiril. see on seitsmeteistkümnenda aastaga võrreldes kakskümmend viis protsenti umbes vähem ja viimase viie aasta väikseim näitaja. ja kaheksateistkümnenda aasta näitaja oli ka üheksakümmend kaks mikroprotsenti vähem kui viieteistkümnenda aasta näitaja, mis oli rändekriisi tipp ja see tähendab seda, et ponnistused on kandnud vilja ja samasuguseid jõupingutusi peaks jätkama. Süüriast on muidugi ähm, pagulasi jätkuvalt palju ja tuleb võtta meetmed selleks, et see väheneks. aga ka see näitaja on veerandi võrra langenud võrreldes eelnenud aastaga ja Vahemere keskel on tulijaid rohkem kui poole vähem. hinnanguliselt kaheksateistkümnendal aastal Liibüa rannavalve pidas kinni või avastas viiskümmend tuhat inimest Vahemerel, selles on oluline osa Euroopa Liidul. siinkohal sooviksin mainida värskeid arenguid Liibüa suunal ning Euroopa Liidu Aafrika rahastul alates viieteistkümnendast aastast on kolmsada kolmkümmend kaheksa miljonit eurot Euroopa Liit andnud äh, ähm, Liibüa suunal, kolmsada kaheksateist Aafrika äh, rahastus suunal ja siis veel osa kahepoolselt. umbes sada tuhat, äh, umbes sada miljonit läks Liibüa piirivalvele selleks, et neid koolitada ja et nad saaksid endale Tripolis vajalikud ruumid ning et oleks võimalik teha tööd merenduskoordinatsiooni keskuses, merevalve koordinatsiooni eh, keskuses. kakssada kolmkümmend seitse inimest on Euroopa Liit saatnud sinna piirivalve uuritena ja EASO on samuti andnud koolitust. väga oluliseks osaks on sada kolmkümmend neli koma seitse miljonit eurot, millega kaitstaks, millega kaetakse erinevaid teenuseid pagulastele. sinna alla kuulub ka integreerumistoetus, millest kaheksateistkümnendal aastal said kasu kuusteist tuhat pagulast ja seitsmeteistkümnendal aastal üle üheksateistkümne tuhande pagulasi. Euroopa Liit on toetanud Liibüast pagulaste, eh, Liibüast inimeste evakueerimist ka. alates seitsmeteistkümnenda aasta algusest on sellest kasu saanud kaks, kaks tuhat kaheksasada inimest. pärast mitmeid kuid kestnud läbirääkimisi on ÜRO pagulasasjade volinik koos teie abiga jällegi saanud avada keskuse Tripolis. see on esimene keskus Liibüas, kuhu saavad minna ümberasustamise raames pagulased, kes on kinnipidamiselt vabastatud. see on tehtud, aga sellele vaatamata Vahemere keskmisel öö, rändeteel on ikka veel jätkuvalt väljakutseid. möödunud juuni ülemkogu öö, järeldustes on väga selged suunised ja sellepärast me jätkame olemasolevate poliitikate mm, ka Ida- ja Kesk-Vahemere marš-, teel. idas on inimesi vähe, aga Kreeka-Türgi maapiiril on siiski näha märke sellest, et me peame jätkuvalt säilitama väga suure valvsuse võimalike muutuste suhtes. siin on koostööd Türgiga, Türgiga sõlmitud lepingu raames ning samuti koostöö meie Lääne-Balkani kolleegidega on üliolulised. me oleme teinud ka koostööd riikidega, kes jäävad Vahemerest kaugemale Aafrikas. näiteks Hartumi protsess, Valletta tegevuskava, kõik need on väga kasulikud vahendid, mille põhjal teha koostööd Aafrika partneritega. sinna lisandub väga öö, selline soliidne rahastamisvahendite komp-, võimalus. üle nelja miljardi euro on Euroopa Liit saanud kasutada tänu Aafrika rahastule nendele vajadustele. palju asju on veel ettevalmistamisel. kakskümmend üks, kakskümmend kaks toimub ministrite koosoleku kohtumine, kus on eesmärgiks rääkida regioonide vahelistest suhetest ja ühistest väljakutsetest ning meil on äh, plaanis ka paika panna püsiv mõttevahetusplatvorm oma Aafrika plat-, partneritega Euroopa Liidu varjupaigareeglid, mida nende kohta öelda, nõukogu on teinud nende küsimustega mitme eesistumise ajal väga suurt tööd. on toimunud viljakid, viljakad läbirääkimised nõukogu ja parlamendi vahel ja kaasa on toonud see eh, eduka edasimineku viie ettepaneku osas eh, üheksast ma vabandan, kolleegid saalist, palun austage kõnelejat. Rumeenia eesistuja on valmis jätkama neid jõupingutusi selleks, et edasi minna seal, kus võimalik. on veelgi olulisi õigusakte, Schengeni viisa, Schengeni õigustik ja muud ja seal loodab eesistuja lõpetada läbirääkimised parlamendiga enne valimisi. Euroopa piiri- ja rannavalve reformimisel on mõlemad pooled teinud suuri jõupingutusi selleks, et käivitada institutsioonide vahelised läbirääkimised. samas on jätkuvalt märkimisväärseid eriarvamusi liikmesriikide vahel ja need puudutavad mõningaid põhilisi asju varjupaigareformis, seega eelkõige Dublinit. kõik liikmesriigid on seda meelt, et on vaja õigesse tasakaalu saada solidaarsus ja vastutus. aga seni ei ole õnnestunud leida kompromissi selle tasakaalu konkreetsetes elementides. on öeldud, et liikmesriikide vastutuse tõstmisele peaks teisalt appi tulema selline süsteem, mis abistaks neid nii-öelda rindejoonel olevaid liikmesriike. tasakaal ei tähenda mitte ainult õige valemi leidmist jaotamismehhanismis. solidaarsust on võimalik mitmel moel väljendada. olukorra keerulisust näitab asjaolu, et kui jätta kõrvale need saabujate arvud, siis tegelikult väga palju on jätkuvalt eh, varjupaigataotlusi, kusjuures väga paljud neist on esitatud riikides, mis ei ole välipiiril, välispiiril. see tähendab seda, et on hästi palju seda teisest liikumist liikmesriikide vahel ja me peame ka sellega tegelema. suur tänu tähelepanu eest! suur aitäh! ma palun, kolleegid kas te võiksite palun austada kõnelejat, kes parasjagu räägib, teil on võimalik hiljem sõna saada. edasi volinik Avramopolis, see teema on raske. niisiis, me püüame seda kriitilise tähtsusega asja äh, rahulikult ja mõjusalt arutada. aitäh, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid mul on selline tunne, et me oleks justkui varem siin ka juba kohtunud, me justkui oleksime varem ka neid teemasid juba arutanud. kontekst on muutunud. saabujate arv on märkimisväärselt langenud, aga paraku teatud poliitilised hoiakud ei ole muutunud. ja seepärast me leiame ennast taas siin seda teemat arutamas. alustuseks tõden kergendustundega, et on lei-, leitud äh, lahendus, tänu millele kõik migrandid Maltale jõudnud vabaühenduste laevadelt on maha võetud. nelikümmend üheksa inimest laeval hulpimas Vahemeres, see ei ole selline väärtus, inimlik kohtlemine, mida Euroopa Liidus peaks lubama ja veelgi häbiväärsem on asjaolu, et see oli jõuluajal. Euroopa Liit tähendab inimlikke väärtusi, solidaarsust ja me kõik, meil kõigil on las-, kohustus nendest väärtustest kinni pidada kui neid väärtusi ei austata ja solidaarsust pole, siis me, see pole Euroopa. komisjon on püüdnud teha parima selleks, et koordineerida ümberasustamist, ümberpaigutamiskavasid ja aidata kaasa sellele, et need inimesed sealt laevadelt maha võetaks. mina olin ööpäevaringselt kontaktis vastavate ministeeriumide esindajatega ja ma olen ka avalikult kutsunud liikmesriike üles suuremale solidaarsusele seda sõnumit kavatsen ma jätkata ja jätkata, sest me ei saa lubada endale, et inimeste elud Vahemerel satuvad riski, satuvad ohtu. kõigepealt sooviksin ma avaldada tohutut tunnustust Maltale, kes on väikseim liikmesriik ja ma kavatsen peatselt sinna sõita samuti sooviksin ma tänada kõiki liikmesriike Saksamaa, Prantsusmaa, Portugal, Luksemburg, Holland, Rumeenia, Sloveenia, Iirimaa ja Itaalia, kes soostusid võtma endale inimesi nendelt laevadelt, kes sealt laevadelt maha võeti. Nad näitasid solidaarsust parimal võimalikul moel, aga Euroopa Liit ei saa öö, ähm, jätkata jätta sellise tavaga, et nii-öelda iga kord püütakse mingisugust lahendust välja mõtta eraldi. ma olen peaminister Contega ja siseminister Salviniga kohtunud Itaalias. me kõik soovime väga äh, kokku leppida solidaarsusmehhanismis see vajab, see on vajalik. jah, täna on saabujaid kaheksateist protsenti vähem kui möödunud aastal ning see on suurusjärgu võrra väiksem kui viieteistkümnendal aastal, aga poliitikas, mis toimub? palun avage silmad, meil ei ole praegu rändekriisi, kuigi mõned inimesed püüavad ennast sellisena esitada. ja kuigi me püüame ebaseaduslikke rändevooge Euroopa suunal vähendada, siis me peame arvestama, et neid inimesi ikkagi tuleb, kuigi neid on märkimisväärselt vähem kui varem. see ei ole küsimu-, see ei ole üle jõu käiv küsimus, küll aga see võib selliseks saada, kui riigid, riigid peavad üksinda tegutsema ja sellepärast meil ongi sellist väga praktilist lahendust vaja. Euroopa peab tegema oma moraalse, tegelema oma moraalse ja humanitaarse kohustusega ja samas paika saama õiglase tuleviku varjupaigasüsteemi. see on meie varjupaigareformi üdi. kuni me sinna oleme jõudnud, on komisjon nõus arutama liikmesriikidega ajutisi lahendusi, enne kui me selle lõpliku süsteemi paika saame siis. Ehm, see on koostöö liikmesriikidega ja hoolitseme selle eest, et meil ei oleks eh, selliseid ligitõmbavaid peibutisi, mis panevad inimesed Euroopasse tulema. nüüd on kätte jõudnud see aeg, kui viia lõpule Euroopa Liidu varjupaigareeglite reformimine. nüüd on koitnud õige hetk, et liikmesriigid teeksid vajaliku nõukogus ja lõpetaks komisjoni süüdistamise ma loodan Euroopa Parlamendi jätkuvale toetusele ja lõpetuseks sooviksin ma avaldada tänu parlamendile teie toetuse eest kõigi nelja aasta jooksul. just nimelt tänu teie toetusele ja pühendumusele saame öelda, et me oleme nii palju asjusid teinud, aga samas, olgem ausad, ametiaeg on lõppemas, kolm kuud on aega, nii et asugem asja kallale. suur aitäh. enne kui ma annan sõna fraktsioonide nimel esinejatele, siis ütlen kohe, et esimeses ringis me sinise kaardi küsimusi ei võta, sellepärast et aega on vähe ja paljud kolleegid soovivad debati lõpus veel sõna võtta. Dias de Mira, Rahvapartei, palun. lugupeetud juhataja Vahemere kriis on juhtinud tähelepanu kohestele vajadustele või, või hetkevajadustele, aga samas on see juhtinud tähelepanu ka struktuurilistele töövahenditele. seitse ettepanekut tehti varjupaiga menetluse kohta ja on võimalik viiest neist nagu kokkuleppele jõuda, aga paraku solidaarsust napib ja otsustavust ka ettepanekud, mis siin on esitatud, need on tegelikult ise euro äh,, initsiatiiv Eurotak ja, ja need ümberpaigutamised, kõik need on võimalikud, kui meil vaid poliitilist tahet leidub, aga samas me peame kõik tegema tööd selle nimel, et Dublini süsteem saaks reformitud. protsess algas kaks aastat tagasi aga liikmesriigid on teinud väga raskeks mingisuguse otsuseni jõudmise nõukogus ja läbirääkimiste alustamise parlamendiga. siin on välisinvesteeringud, siin on plaan Aafrika jaoks, siin on eelarveeraldised järgmise eelarve, järgmisel eelarveperioodil nendega tuleb eh, tegeleda. üks asi on see ülemaailmne rändelepe eh, ÜRO juures ja selle allakirjutamine, aga teine asi on see, et inimesed, kes pagevad sõjakoleduste ja mm, kliimakatastroofide eest, et nad ei langeks bandiitide ohvriks või ei upuks kuskil merel nii võib see minna, kui poliitika on lühinägelik ja egoistlik. ma arvan, et me oleme võimelised palju saavutama. aitäh, nüüd saab sõna proua Fajon sotsiaaldemokraatide nimel poolteist minutit. aitäh, head kolleegid. meie killustatud varjupaigapoliitika röövib inimestelt inimlikkuse neid inimestelt, kes üritavad põgeneda sõdade eest ja jõuda Euroopasse. viimane näide sellest on just see traagiline lugu, millest juttu oli. nelikümmend üheksa inimest üheksateist päeva pidid veetma Vahemerel. ükski liikmesriikidest ei tahtnud lubada Sea-Watchi oma territoriaalvetesse. kaks nädalat oli see laev lõksus, ta ei saanud rannikule ning pidi kõik selle aja veetma tormide käes avamerel hoolimata sellest hil-, hilinenud reageeringust soovin tunnustada Sloveeniat, liikmesriigi, kes nõustus neid varjupaigataotlejaid aitama. meil on vaja ühtset lahendust humanitaarkriisile, kuna aga see ühtne lahendus vastu võetakse? meil on vaja varjupaigasüsteemi reformi, mis vaatab kaugemale kui liikmesriikide egoistlikud huvid meil on vaja süsteemi, mis peab vastu ajaproovile. niisugune reformi ettepanek võeti parlamendis vastu kaks aastat tagasi. olen päri volinikuga, et äh, süü ja vastutus lasub praegu nõukogul. kui palju on taolisi tragöödiaid veel vaja, enne kui me lõpuks suudame midagi ära teha? me peame tegutsema julgelt, me peame tegutsema vastavalt Euroopa põhimõtetele, ainult nii õnnestub meil jõuda ühise lahenduseni, aitäh! tänan, nüüd poolteist minutit. ECR nimel proua Stevens. austatud kolleegid, austatud president, tahaksin juhtida teie tähelepanu märkustele, millega esines härra Verstoh-, Verhofstadt, ALDE fraktsiooni juht, kui ta rääkis Euroopa varjupaiga regulatsiooni reformist. ta süüdistas nõukogu selles, et nõukogu ei suuda liikuda edasi õiges suunas. ning härra Verhofstadt osutas, et meil oleks vaja Euroopa vastuvõtukeskusi Aafrikas, kus varjupaigataotlejad saaksid oma taotluse esitada. ja, ja vajadusel saada reisiloa Euroopasse reisimiseks. ent see tekitaks täiendavaid probleeme, sellepärast et umbes kuusteist miljonit on neid inimesi, kes äh, üritavad põgeneda oma riikidest üle kogu maailma, me ei saa kõiki neid vastu võtta. kui aga Euroopa Parlament, nagu härra Verhofstadtki, jätkab avatud piiride poliitikat varjupaigapoliitika valdkonnas, siis paratamatult kukuvad reformi ettepanekud läbi, sellepärast et nõukogu ei suuda nendes kokku leppida, puudub poliitiline tahe. parlament on eh, esitanud ettepanekuid, eh, mis on utoopilised, et luua õhusild Euroopa ja Aafrika vahel ning siis eh, vaadatakse üllatusega, et oi-oi, nõukogu ei toetanudki seda ettepanekut. asi on lihtne, meil ei saa, me ei saa vastu võtta nii palju inimesi. me peame kaitsma oma välispiire ning liikmesriiki peab selles toetama. aitäh! ning nüüd eh, liberaalide ja demokraatide nimel proua Vikström, kaks pool minutit. aitäh! poolteist aastat tagasi kahekolmandikulise häälteenamusega võitis parlament vastu pragmaatilise reformi Dublini regulatsiooni osas. pärast väga keerulist tööd leppisid viis fraktsiooni kokku tekstis, mis osutab tõelisele Euroopa-meelsele kompromissile. hääletasime ettepaneku poolt, mis tagaks solidaarsuse liikmesriikide vahel annaks igale liikmesriigile võimaluse positiivselt osaleda praeguse süsteemi puuduste kõrvaldamisel. me parandasime märkimisväärselt komisjoni ettepanekut, tagades kohese registreerimise ja taotlejate turvakontrolli mõistliku tasakaalu äh, koormuse vähendamise piiri liikmesriikidel ning äh, vastutuse õiglase jagunemise kõigi vahel. meie tekst soodustaks, looks stiimulid varjupaiga taotlejatele ametiasutustega koostöö tegemiseks ning äh, väldiks olukordi, kus nad tunnevad, et neil on mõistlikum pöörduda inimka-, inimsalakaubitsejate poole. meil on vaja mõistlikku süsteemi, mis tagaks, et inimesed, kes meie piiridele tule, tulevad, neid koheldakse inimlikult. ja need, kes ei vasta tingimustele, saadetakse tagasi meie tegime oma kodutöö ära parlamendis, mida tegid aga liikmesriigid? liikmesriigid on kaevanud üha sügavamale oma positsioonidele ning kõik muretsevad eelkõige endi pärast, keegi ei ole valmis kompromissiks. tsiteerin volinik Avramopoulost, avage oma silmad. meil on praegu väikseim saabujate arv ja ikka saabub inimesi meie ran-, rannikutele ja me peame vastutustundlikult nad vastu võtma ja tegema seda üheskoos. tulemused, mida me praegu näeme, on, et inimesed, kes merelt päästetakse, peavad ootama nädalaid meeleheitel, samas kui liikmesriigid räägivad ja räägivad läbi nende saatuse üle. iga liikmesriik üritab järjest madalamale lati seada aga uskuge, tuleb kohtumõistmise päev ja siis hakatakse küsima, miks me lasime sellel toimuda. ja keegi ei suuda sellele küsimusele siis vastata. ent me teame, et meil õnnestus panna kokku lahendus ja on aeg see lahendus rakendada. aitäh! roheliste nimel ja Euroopa Vabaerakonna nimel Michel Lambert. öö, täis, täielik öö. ma kartsin väga, aga pidin paati ronima. ma nägin mässulisi, kes tulistasid, inimesed karjusid, nutsid. ma arvasin, et ma suren. nii kirjutas üks, vaid üks nendest äh, varjupaigataotlejatest, kes on Vahemerelt päästetud iga päev eh, Euroopa piiridel inimesed surevad sellepärast, et nad soovisid põrgust pääseda. ja nii alates eh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast umbes kaheksateist tuhat. Euroopa ei saa loomulikult kogu maailma kannatusi lahendada, ent Euroopa peaks, mm, peaks võtma oma koorma kanda selles. selle asemel Euroopa Liit, kellele väga meeldib rääkida, et on inimõiguste kaitse kogu maailmas, ei, ei, ei lõpetagi niisuguseid praktikaid nagu Sudaani või Eritrea või Liibüa või muude taoliste režiimide toetamine, kus finantseeritakse, finantseeritakse relvarühmitusi ja nimetatakse neid küll ilusate nimedega, aga reaalsust see ei muuda igal juhul tundub, et soovitakse iga hinna eest takistada varjupaigataotluste esitamist Euroopas. nii on deklareerinud selgelt eh, eelmise aasta juulis Austria siseminister. ning sisuliselt on, ongi nendes seisukohtades kokku leppinud nii parem- kui vasakpoolsed riigipead ja valitsusjuhid. ülemkogult ülemkogule seotakse varjupaigapoliitika edu saabujate arvu vähenemisega. aga see on repressiivne poliitika. see seob meid kuritegelike režiimidega, mis tambivad inimväärikuse jalge alla. Belgiast Itaaliani, Ungarist Prantsusmaani on riigid kriminaliseerinud äh, varjupaiga taotlemise ja nende inimeste toetamise juba üle aasta on möödunud ajast, kui proua Wikströmi juhtimisel suure häälteenamusega võeti vastu, võeti vastu tekst, mis võimaldaks leida lahenduse, mis ei ole populistlik ja on realistlik. meil on vaja ületada liikmesriikide egoism ja leida Dublinile, Dublini reformile lahendus. Euroopa saaks teha ära rohkem. ja kui Euroopa ei soovi loobuda oma väärtustest, tulebki teha rohkem ja tuleb teha paremini. aitäh! tänan! ja nüüd ähm, kuue nimel proua Ernst. aitäh, austatud volinik, teile sõnavõtu eest. aga mille üle soovib nõukogu praegu üldse meiega läbi rääkida? meil üle neljakümne tuhande inimese hukka saanud Euroopa välispiiridel aastast kaks tuhat kaheksateist, tuhat aastast kaks tuhat neliteist. kas te soovite rääkida kadunud lastest, kes, kes lihtsalt kaovad teel Euroopasse? kas te soovite rääkida vägistatud naistest Liibüa vangikongides? kas te soovite tõesti sellest rääkida, nõukogu, küsin ma teilt, selle, see oleks vast põnev. Teie blokeerite juba poolteist aastat progressiivseid ettepanekuid mis, mille parlament võttis vastu kahekolmandikulise häälteenamusega ja mitte ainult Dublini reform, vaid ka vastuvõtudirektiiv. Te blokeerite progressiivset, positiivset varjupaigapoliitikat ning teil on kaasvastutus nende inimeste surmades, kes hukkuvad Euroopa Liidu välispiiridel, häbi teile! For aitäh! ja nüüd EFDD fraktsiooni nimel poolteist minutit, proua Ferrara. aitäh! E, Euroopa ühtse e, asüülisüsteemi reform ei ole e, õnnestunud, liikmesriigid ei ole suutnud ühisele seisukohale jõuda oma vastutuse jagamise ja solidaarsuse vallas. ja seda Äh, äh, näitab äh, ka viimane uurimus Liibüa kohta, kus on hinnanguliselt kulusid nelikümmend üheksa miljardit eurot aastas, kuid kogu see tegevus ei ole tõhus. ja samamoodi ei ole tõhus ümberrasustamine, nagu see praegu toimib lisaks sellele toimub äh, inimkaubandus äh, jätkuvalt ja äh, kogu selle valguses ei ole meil ühtset lähenemisviisi endiselt, kus oleks solidaarsust ja sidusust kuid jätkub endiselt neokolonialistlik Ehm, poliitika, eh, Aafrikas raisatakse inimressursse, materiaalseid ressursse. Eh, seega eh, kon-, peaminister Conte eile võttis sel teemal sõna, kuid selge on, kui me nõnda ebakindlalt jätkame, siis ei jõua me mitte kuskile, aitäh! aitäh, järgmisena äh, saab äh, sõna De Graaf äh, NF fraktsiooni nimel. komisjon kiidab end rändenumbrite vähenemise eest, kuid see on tulnud Türgi šantažeerimise hinnaga ja Liibüa kuritegelike rühmituste toetamise hinnaga Euroopa raha eest. ja Itaalia välisminister Salvini on näidanud üles väga paindumatut lähenemist ja on kõneldud ka tagasisaatmispoliitikast kantsler, kantsler Merkeliga, kes ütles, et tema on eksinud, seega on nüüd, oleks nüüd arvamusel, et saadetakse veelgi rohkem raha korrumpeerunud Aafrikasse, kuid inimesi tagasi ei saadeta. ja eeldatakse, et peaksime avama kõik piirid Euroopas, ehkki tegelikult me peaksime tegema hoopis vastupidi kõik äh, piirid äh, sulgema. rannikuvalve peaks saatma migrandid äh, oma päritoluriiki tagasi, kuid seda nad ei tee. ainus lahendus Euroopas oleks tagasipöördumine suveräänsete riikide poole, kus kodanikud ise otsustaksid oma saatuse üle ja seega üleskutse nõukogule ja komisjonile, lõpetage meie raha raiskamine ja lähtuge sellest, mida teevad Ungari ja Äh, Poola. nüüd saab sõna epi-, härra Epitidios äh, fraktsioonilise kuulusate saadikute nimel. aitäh. Äh, oli ju teada, et Hispaanial, Itaalial ja Kreekal piiririikidel ei olnud võimeid sadu tuhandeid illegaalseid migrante vastu võtta, eriti Kreekal, kuid sellel kõigel lasti toimuda. ja see kõik on toimunud väga keerulistes tingimustes just Kreekas. teisalt nüüd, kui asjad on paremuse poole liikumas, leiab Euroopa Liit, et tuleks mõnevõrra Dublini äh, Äh, süsteemi ja varjupaigasüsteemi reformida, kuid need ei osutu edukaks väga lihtsal põhjusel. nimelt äh, liikmesriigid lihtsalt ei asu neid tingimusi täitma sest äh, missugused riigid tegelikult hakkavad siis varjupaigataotlusi läbi vaatama, ikkagi piiririigid hoiame neid inimesi siis kinni nendes riikides, sealhulgas äh, just äh, Kreekas, äh, et tõkestada teisest liikumist. nii et Euroopa Liit peaks lõpetama niisuguse silmakirjaliku lähenemise ja kaitsma oma piire paremini, aitäh! tänan, nüüd saavad sõna üksiksaadikud, poolteist minutit on proua Vosenberg-Vrionidil, palun aitäh. daamid ja härrad, me oleme hästi teadlikud sellest, et äh, käesolev teema on äh, väga äh, problemaatiline olnud möödunud viiel aastal Euroopas. me oleme parlamendina teinud mitmeid otsuseid, kuid Äh, Dublini üle tehtud otsus oli suurepärane ettepanek, kuid see endiselt on ootel nõukogus. enne Euroopa valimisi on veel aega näidata üles äh, solidaarsust ja haarata kinni sellest võimalusest. Äh, fakt on see, et me ei tegutse tõhusalt selle probleemi kallal ja Äh, see on äh, komisjoni ja parlamendi kohustus. ja see on ainult äh, vesi populistide veskile, kui me ei tegutse. seega me peaksime suutma näidata, et demokraatia siiski suudab populismiga võidelda Euroopas. ja mis puudutab Kreekat, siis nüüd ei ole enam olukord nii hull kui aastal kaks tuhat viisteist, kuid probleem siiski äh, kestab, meie valitsusel on äh, endiselt veel veidi raskusi, kuid me oleme ainus äh, riik, kes on äh, selles olukorras solidaarsust üles näidanud ja ma arvan, et seda tuleb ka näidata üles äh, tulevate valimiste valguses. aitäh. teatan veel, et ajapiirangu tõttu ei saa me sinise kaardi küsimusi võtta, vabandust, kolleeg Harver. järgmisena saab sõna proua Valenciano, poolteist minutit. aitäh kõigepealt äh, sooviksin Rumeenia eesistujale öelda, et äh, teil on siin viimane võimalus. Äh, heitke veidi valgust sellele keerulisele probleemile Euroopas. nii et kindlasti ei saa te olla hullemad kui Austria eesistuja Ähm, parlament on äh, parlament, teatavasti Euroopa kodanikud peavad ka nägema, et parlament on oma töö ära teinud, meil on teekaart olemas, kuidas äh, seda ränka humanitaarkriisi lahendada äh, Aafrikas ja Vahemerel. meil on Dublini süsteemi reformimiseks lahendus olemas, see on nii tõhus kui ka humaanne ja paljud liikmesriikide valitsused kahjuks äh, tõkestavad äh, seda lahendust. ja äh, see on oluline sõnum, me peame, me, meie esindame siin Euroopa kodanikke, meie oleme oma töö teinud, aga nõukogu äh, blokeerib äh, kõike. tegemist on humanitaarvaldkonna äh, kriisiga, see on siin ka meie arutelu pealkirjast näha, kuid me räägime sellest, nagu oleks tegemist lihtsalt väikese väljakutsega. siin oli juttu neljakümne üheksast äh, inimesest, kes, kelle saatus on meie kätes, kes peavad merel ulpima, kuivõrd liikmesriigid lihtsalt blokeerivad lahendusi seega tuleb ka valitsuste poole pöörduda. meie ähm, parlament esindab siin kahtkümmend seitset erinevat äh, riike, siin on väga erinevaid poliitilisi suundumusi, kuid sellegipoolest me ju suutsime hääletada äh, selle äh, parema lahenduse üle, nii et meie oleme oma töö teinud, kuidas nõukogu ja komisjoniga on aitäh, tuletan teile meelde ajapiirangut, palun pidage ajast kinni. järgmisena saab sõna äh, härra Halla-Aho, üks minut aitäh, pärast paljusid aastaid kestnud arutelude tööd ei ole me ikka veel äh, migratsioonikriisi lahendusele lähemal. põsi, põhjus on selles, et komisjoni ja selle parlamendi lähenemised on olnud äh, ebarealistlikud. vasakpoolsed ja äh, tsentristid ütlevad, et meil on lahendusi vaja, kuid eurooplased ei taha tegelikult halbu lahendusi. meie ühtne Ähm, äh, asüülisüsteem rajaneb solidaarsusel äh, ja haldusel ja koormuse jagamisel, kuid enamik eurooplasi äh, ei taha lihtsalt hallatud, juhitud rännet, vaid vähemat rännet, kuna massiline ränne kolmandatest riikidest ohustab meie riike ja see põhimõte peaks olema Euroopa ühise lahenduse nurgakivi ja paljudes riikides seda juba mõistetaksegi. ma loodan, et järgmisel parlamendil on piisavalt jõudu leida lahendus, mis kõigile eurooplastele sobib. aitäh ja nüüd kaheks minutiks saab sõna proua Enet Veld. jah, aitäh. mida meie ütleksime, kui kaks tuhat inimest hukkuksid, püüdes äh, härra Trumpi piirimüürist üle minna. Äh, me räägiksime kindlasti tohutust inimõiguste rikkamisest. aga nüüd äh, kuuleme, et öeldakse siin, et olukord on märkimisväärselt paranenud, arvud on vähenenud, kuid lugupeetud president, möödunud aastal kaks tuhat inimest hukkus Vahemerd ületades ja kindlasti me naeruvääristame äh, härra Trumpi totrat äh, äh, sõda, kuid ka meie siin või teie siin ehitate neid müüre ja kindlusi teie nõukogus. nii et nii nagu ka Trump ja tema totter müür nii on ka meil äh, siin äh, kasutusel niisugused äh, argumendid äh,, raisatakse miljardeid äh, niisuguste tõkete äh, ehitamiseks ja kulutatakse raha äh, koha peal selle asemel, et kasutada ära neid lahendusi, mis on välja pakutud. ja äh, kohalikud äh, Äh, äh, inimesed, nagu näiteks Gdanski linnapea, kes äh, äsja tapeti, tema näiteks võttis väga avatult migrante vastu, te võiksite niisugustest inimestest eeskuju võtta ja meil on tegelikult valmisolek uue rändepoliitika ähm, elluviimises, viimiseks siin on tõesti tarvis teha suuri jõupingutusi ja tahaksin eh, lihtsalt öelda, et ärge enam tulge välja uuge, uute ettepanekutega, näiteks tagasipöördumisdirektiivi eh, uue sõnastega, see on lihtsalt eh, nõukogu totter poliitiline mäng. tehke seda, mida Euroopa kodanikud teilt ootavad ja võtke vastu asüülipakett, sest jah, me oleme võimelised seda tegema. Saksamaa on näidanud, et seda on võimalik teha, nii et tehke see lihtsalt ära tänan, üks minut, proua Lambert, jah, aitäh äh, tahaksin äh, arvudest äh, rääkida. räägiti siin kuuekümne viiest miljonist. Need on rändajate hulk maailmas pagulaste hulk äh, on küll kasvanud, aga see on äh, konfliktide tagakiusamise äh, tagajärg, sest inimesi, inimesed peavad ka liikuma kliimamuutuste tagajärjel ja ma arvan, et seda mõistetakse ka Euroopas kuid mulle valmistab äh, rohkem äh, muret Euroopa Liidu ähm, poliitikate äh, areng, arengupoliitika küsimus, et me räägime põhiliselt siin rändekontrollist ja mitte niivõrd vaesuse vähendamisest. tahaksin nõukogult küsida, kas nad arvavad, et meie oleme nüüd saavutanud sobiva tasakaalu, kui me võtame arvesse Liibüas inim- ja Türgis inimõiguste rikkumisi ja vaatame, mida Euroopa Liit otsuseid teeb ümberasustamise teemal ja lisaks siis seoses Dublini ja teiseste liikumistega, kas me oleme piisavalt ära teinud äh, algpõhjustega äh, tegelemiseks, samas kui liikmesriigid tegelikult oma kohustusi ei täida? Äh, seega me peame vaatama täpsemalt, mida meie ise teeme ja saaksime paremini ära teha, aitäh. nüüd saab sõna proua Spinelli üheks minutiks meie äh, liit äh, rajaneb õigustel, öeldakse, see ei ole äh, õige, sest rände küsimuses see nõnda ei ole, me rikume rahvusvahelist äh, õigust ja äh, nõukogu räägib siin julgeolekust äh,, äh kontrollist, rannikuvalvest äh, ja nii edasi äh,, solidaarsuses taga väga palju juttu ei ole äh, ja äh, nõukogu ei ole seni veel teinud mingeid muid ettepanekuid äh, Dublin neli äh, osas ja ümberasustamisega ei liiguta ka sugugi edasi. ja tulemuseks on see, et riigid on omavahel tülis, kriminaliseeritakse pagulaste abistajaid ja ei täideta Dublin kolme äh, norme ja äh, toetatakse äh, Liibüas surmalaagreid ja siin on, meie oleme siin süüdlased. ja Avram-, härra Varapalusel on õigus, nüüd on õige aeg tegutsemiseks, aitäh! Äh, härra gill kaks minutit. Um, aitäh! kolleeg lamberts rääkis sellest et inimesed öö, ähm, püüavad liibüa põrgust põgeneda paatidesse minnes. Ähm, äh, kolleeg Lambertit siin ei ole enam, aga kas sinna alla käivad ka need migrandid, kes Prantsusmaa rannikul öm, ähm, paatidesse ronivad, et Ühendkuningriiki jõuda, mille eest nemad põgenevad, mis põrgu see Prantsusmaal on, nemad ei ole ju varjupaigataotlased. Need on migrandid ja meil on probleem see, et me puhume selle probleemi suureks, me reformime Euroopa Liidu varjupaiga ja rändepoliitikat, aga tegelikult alustuseks me peame tegelema rändepoliitikaga ja alles siis saame tegeleda varjupaigaga. meil on vaja üli head võimekust otsustada, kui palju inimesi me saame Euroopasse lubada selleks, et kohalik Äh, kohalikud võimud saavad olla kindlad, et nendele inimestele on piisavalt maju, äh, elamispinda, koole, haiglakohti ja nii edasi, sest praegu on nii-öelda kõikidel võimalik tasuta see pilet saada. Saksamaa tegi uksed lahti, siis nad said aru, et nad ei tule sellega toime, selle vooga ja siis nad suruvad nüüd neid kõikidele teistele, Ungarile, Poolale ja nii edasi kes neid ei taha, sellepärast et neil lihtsalt puudub see taristu. valitsus tähendab valitsemist, juhtimist. kõigepealt me peame saavutama kontrolli oma piiri üle, selle üle, kui palju inimesi me siia sisse lubame. me peame selgelt sikud lammastest eraldama, kes on need, kes tõesti vara, vajavad varjupaika ja kes Ehm, kes tulevad siia lihtsalt teeseldes, et neil varjupaika vaja on, sest vastasel juhul, kui me nende vahel vahet ei oska teha, siis kannatavad need, kellel tõeliselt vaja on varjupaika. kui me seda selgust majja ei saa, siis, siis äh, siin on lihtsalt lõputu ringmäng. Euroopa, parlerei di forti räägiks pigem siin tugevast Euroopast, vaid tugevast eh, Itaaliast. meil on julged poliitikud nagu härra Salvini, kes on suutnud eh, eh, rakendada või ellu viia rahva soovi ja peatada inimkaubitsejate tegevuse. see on häbiväärne, millega Euroopa on nõustunud. volinik Avramopoulos sõnastas meile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 paljud äh, valitsused tegelikult olid äh, solidaarsed, räägimegi solidaarsusest äh, täpsemalt. Öelge palun, kui paljud neist siis, kes praegu Itaalias on, ja keda Euroopa kohustas ümber, ümber paigutama, aga seda ei teinud. nii et meie peame taluma sellise eksliku poliitika ähm, tagajärgi. Ähm, me peame kõigepealt äh, blokeerima selle liikluse ja äh, inimkaubanduse kõnelejad katkestatakse. me äh, ei tohi sellist asja lubada. kallid kolleegid, vaat see on just nimelt üks põhjus, miks me ei saagi anda vaba mikrofoni Eh, sellepärast et kõik kuritarvitavad kõneaega ja räägivad pikemalt. üks minut, härra Wulf. ma loo-, olen kindel, et ta näitab eeskuju. jah, aitäh, juhataja, ma alati püüan. Euroopa Liidul peab olema, peab olema rändepoliitika Äh, aga tegelikult see on nüüd muutunud äh, nii-öelda taksonduseks Vahemerel. see stimuleerib kriminaalset rahakasutust. tuleb kohe midagi ette võtta. Euroopa poliitika tegelikult on see, mis toob kaasa inimkaubanduse, see stimuleerib Põhja-Aafrika orjaturge, äh, migrante viiakse Euroopasse selleks, et neid siin orjadena kasutada. meie riigijuhtidel on nüüd kohustus kaitsta inimesi. Matteo Sarfini, Sebastian Coe ähm,, Viktor Orban, need on riigijuhid, kes on saavutanud taas kontrolli oma riigi üle piirid kuuluvad riikidele, kui piire ei ole, siis ei ole ka riike, siis on lihtsalt salakaubavedajate eh, paradiis. proua Gall. segíteni akarunk, akkor meg kell tudnunk akadályozni, hogy migránsok ezrei kockáztassák életüket útra kelve a kontin-. Eh, migrandid eh, panevad oma elu ohtu, nagu me näeme, püüdes meie mandrile pääseda ja niisugust äh, asja ei tohi äh, lubada. ei tohi anda inimelusid inimkaubitsejate äh, kätesse, kuna need viimased otsustavad tegelikult, kes saavad eurooplasse ja kes sinna ei pääse. kodanikuühiskond abistab inimesi aastaks kaks tuhat viiskümmend Aafrika elanikkond kahekordistub. ja äh, migrantide kohustuslik laialijagamine ei ole mingi lahendus, ka humanitaarviisa ei ole äh, ähm, tegelikult lahendus. Aafrikas on äh, väga palju noori, kes nii või teisiti lahkuvad Äh, oma kodust Euroopasse jõuda. Euroopa aga peab oma piire äh, kaitsma nii maal kui ka ähm, merel. Euroopa äh, kodanikud seda meilt ootavadki ja seda kõikjal Euroopas. ja abi peame me viima koha peale, aga me ei tohiks probleeme oma riikidesse sisse tuua, aitäh. proua Schlein oleksin, oleksin oodanud, et äh, nõukogu äh, alguses äh, vabandaks nende neljakümne üheksa inimese pärast, keda kakskümmend päeva merel ringi sõidutati, kuid selle asemel räägitakse arvude vähendamist, aga see on ilmselt, ilmseltki teie eesmärk ja see on väga häbiväärne, et ei Malta ega ka Itaalia valitsused ei äh, avanud oma äh, sadamaid ja kes on kindel selles, et äh, sellist asja juba homme uuesti ei juhtu. aastal kaks tuhat viisteist pidid valitsused sada kuuskümmend tuhat inimest ümber paigutada, möödunud aastal oli neid kolmkümmend tuhat ja nüüd oli tarvis juba lausa kakskümmend päeva selleks, et lahendust leida. meil oleks tarvis strukturaalset lahendust Dublini äh, reform, mille üle siin hääletati kahekolmandikulise hääle, äh, häälteenamusega, äh, jagab selgelt vastutuse igale liikmesriigile, kes annab oma panuse migrantide vastuvõtmisse nii et valitsused, tehke teie oma tööd ja toetage seda reformi, vastasel korral peate kodanikele ise selgitama, miks teie äh, Ähm, äh, inerts äh, ja äh, vastumeelsus ei luba sellel edasi liikuda. Te ja selgitage ka, miks siis Dublini reformi puhul te jäite erapooletuks, aitäh. aitäh, proua Vinberg, palun üks minut. suur tänu. palju on räägitud siin reformidest. näiteks on räägitud uu-, Dublini reformist, mis näeks ette kohustusliku migrantide ja pagulaste jaotamise. algusest peale oleks pidanud aru saama, et selline lihtsalt ei sobi üldse mitte. solidaarsus peab olema vabatahtlik ja mitte kohustuslik. Euroopa Liit ei saa kunagi sundida liikmesriike solidaarsusele. sellepärast just nimelt Euroopa Liidus ongi sügav lõhe, mis süveneb järjest. me ei ole kunagi justkui aru saanud, kui tõsise probleemiga tegelikult tegemist on. me peame leidma kestlikke lahendusi koha peal. selle asemel aga me oleme olnud nii-öelda poliitiliselt korrektne korrektsed, poliitilist solidaarsust ei saa kae-, peale sundida. suur aitäh, proua Valenciano, te olete, teil on protseduuriline küsimus. no es muy sencillo, presidenta, se trata de la mínima. ei. olgem ol-, olgem üksteise vastu austavad siin on rünnatud teisi saadikuid, sellist asja ei saa siin lubada ja juhataja peaks sekkuma. jah, kallis kolleeg, nii nagu te nägite, ma olengi sekkunud ja ma olen püüdnud tasakaalustada vägagi emotsionaalset arutelu. Urtasun, poolteist minutit Sí, gracias, presidenta. En materia de refugiados y e migración, Europa está. Suur tänu. paljudes valdkondades me järgime rahvusvahelist õigust, aga siin on tegelikult probleeme, siin püütakse nagu eh, tervitada kõiki migrante. palun aeglasemalt. ehk Dublini reformiga püütakse öö, eh, sunniviisiliselt jagada migrante ja veel humanitaarabi. kuidas saab lubada sellist asja, et ähm, naised ja lapsed äh, hulbivad äh, nädalaid Vahemerel ja siis see ja siis veel üks asi. üks laev, mida hoitakse kinni Barcelonas ja mis ei saa inimesi minna päästma palun ärge kriminaliseerige neid, kes osutavad humanitaarabi ja teevad oma tööd. Äh, kolleeg Benito Siluaga. tänan. see, mida teie teete, seda ei saa pidada varjupaiga ja rändepoliitikaks, seda tuleb nimetada piiride sulgemiseks, see on sama nagu mõrv inimesed upuvad ähm, Vahemerel, nad jäetakse maha kõrbes, aga samas nad on migrandid, vaesed migrandid ja see on väga oluline vahe